Good morning. tere hommikust, daamid ja härrad. kas tohiks paluda? pange oma valimiskaardikesed äh, õigesse auku. ja hääletus on nüüd alanud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 kompromiss viis poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss viis A poolt, vastu, kontrollime kohe. kompro-, kompromiss viis A. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu. püha müristus, kontrollime järgi üksteist. hääletus on lõppenud vastu lüka-, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud. kontrollime. palun tõstke korralikult kätt, väga raske on arvata, mismoodi te hääletate. kaheksakümmend üks, kaheksakümmend üks ja hääletus on alanud. tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu. kontrollime kohe, kaksteist. I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu kontrollime, kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, kontrollime. kompromiss kümme hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss sada üks poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, sada üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kompromisse peaks alati kontrollima, isegi kui asi tundub olevat selge hääletus on lõppenud. tagasi lükatud No. Everything was, yeah. So we, we can vote those two. Right? Yes. Uh, 21. 21 poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend üks vastu võetud. sada kolmteist poolt. see langeb ära. kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu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 NV1 hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu kontrollime. kolmkümmend üheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, kontrollime nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, nelikümmend viis koos, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viiskümmend ühte. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus äh, muudetud kujul elektrooniline hääletus ning hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sest see on ju kompromiss. Te ei hääleta väga selgelt viisteist. okei okay,, I understand is accepted, thank you. seega vastu võetud. no fantastiline. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 Eh, kolm, kuus, neli poolt vastu, erapooletud, kontrollime. ei olnud selge, minu jaoks ei olnud see selge. vastu võetud, vast kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu kakskümmend üheksa jäi vahele kakskümmend üheksa loomulikult poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm IMCO poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kontrollime, kompromiss C hääletus on lõppenud, samuti vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kompromisse peaks kontrollima D kompromiss, D hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromissi E poolt, vastu. peaks ikkagi kontrollima. kompromiss E hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, üks, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, kolm poolt, vastu. kontrollime, kontrollime, üks, kaks, kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üks, kaks, viis poolt, vastu kontrollime. üks, kaks, viis, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, G poolt vastu, erapooletu vastu võetud sada kakskümmend kuus Inko poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss I poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks kolm neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks kolm viis poolt kõigepealt üks, kolm, neli, kontrollime. üks, kolm, neli. hääletus on lõppenud, vastu võetud, üks, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. üks, kolm, viis. vastu võetud üks, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. <coughs> kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, neli, kaks poolt, vastu erapooletud kontrollime, üks, neli, kaks. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromissi L poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss M nimeline hääletus, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaks poolt nimeline hääletus. seda nõudsid rohelised. kaks nimeline hääletus. me peaksime hääletama nimeliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist, kolmteist, IMCO poolt, vastu erapooletud, vastu tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi, eh, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss N poolt, vastu erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime, sada viiskümmend kuus. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud sada viiskümmend seitse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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu. kontrollime. sada kuuskümmend viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss P poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks Imko poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tohutu toetus, palju õnne raportöörile. ja nüüd avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine. autor on Neoklis Silikiotis ning hääletame äh, esialgse kokkuleppe üle. nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. tohutu enamus, palju õnne lugupeetud raportöörile. järgmisena on suuline küsimus äh, nõukogule, mis puudutab jõuka nüüdisaegse konkurentsivõimelise kliimaneutraalse majanduse jõudmise visiooni. palju autoreid äh, ning üks hääletus on äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud suur aitäh ja kõigile raportööridele palju õnne, see on vastu võetud. nüüd suuline küsimus komisjonile. sama menetlus, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. Thank you. Support. toetus on nähtav. resolutsiooni ettepanek, strateegiline visioon, lõpphääletus, äh, hääletus on alanud. Of course, roll call vote. loomulikult nimeline, absoluutselt nimeline hääletus, hääletus on lõppenud. tohutu toetus aitäh, läksime läb-, nagu nuga läbi või. ja nüüd arvamus. aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine. Sven Schulze, our raportööriks Sven Schulze. alustagem. muudatusettepanekud kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist koos, kes poolt nimeliselt, vabandust, siin on taotlus äh, nimelisele hääletusele. nii et äh, nimeliselt hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu kakskümmend kaks. kontrollime, kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üks, nelikümmend kaks koos, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja nüüd hääletame arvamuse eelnõu üle muudetud kujul nimeliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh! palju õnne raportöörile! sellega oleme me hääletused tänaseks ammendanud. ITRE komisjonid täna hommikul ja õhtul ka siis rohkem hääletusi ei toimu. Now we go smoothly to the next point in Läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde uh,. Somebody. All the experts, we have, we have okay, a workshop. Good, That's good. Okay, okay, no problem.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 Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine päevakorrapunkt. Yes, of course, there's other issues. Good luck in any case. Uh, sorry, it's here a workshop. H, H, H meil on ette nähtud seminar teemal energiasüsteemi õiglane ümberkujundamine, võimalus Euroopa Liidu tööstuse jaoks, vesiniku roll tulevikus, näide energiasüsteemi ümberkujundamisest Saksamaal um,. Workshop. väga tähtis seminar. tervitan siin meie eksperte, palun võtke istet ja alustame kohe. Let me welcome tervitan siin kõiki seminaril osalejaid, kes räägivad energiasüsteemi õiglasest ümberkujundamisest ja toovad siin näiteks Saksamaa väga tähtis. meil on kolm erinevat paneeldiskussiooni ette nähtud ja eesmärgiks on siis meil maha pidada kolm erinevat äh, paneeldiskussiooni, rääkida kõigepealt potentsiaalist selleks, et Euroopa Liidu tööstust ümber kujundada ning samal ajal säilitada töökohti, väga tähtis, väga tähtis muidugi. teiseks äh, tuleb öö, äh, otsida üles, leida siis vesiniku roll tulevikus selleks, et äh, leida siis võimalikud tagatised tuleviku jaoks. ja kolmandaks räägime siis energiale üleminekust Saksamaal ja sellest, kuidas äh, söekaevandusi on järjest rohkem kinni pandud, ehk siis energiivende saksa keeles, see, millest rääkima hakkame. meil on tund ja nelikümmend viis selleks seminariks ette nähtud nii et kolmkümmend, kolmkümmend viis minutit iga paneeldiskussiooni jaoks, maksimaalselt nelikümmend siis. mitte rohkem. ning kõigepealt siis esimene paneeldiskussioon õiglane energiasüsteemi ümberkujundamine, võimalused Euroopa Liidu tööstusettevõtete jaoks. meil on siin kohal professor doktor Andrei Faei ähm, ECN-ist, mis on osa DNO-st, direktor, teadusdirektor. tegemist on kõige suurema Hollandi energiale keskendunud teadusorganisatsiooniga. räägitakse siin energiasüsteemi integreerimisest, modelleerimisest ja sellest, kuidas üle minna madala süsinikuga energiasüsteemidele ning samamoodi tegeletakse ka poliitika küsimustega väga,. väga-väga tähtsad küsimused meie arutelude jaoks nii et Hollandi hääl hakkab kõlama, palun. For... aitäh, esimees, selle sissejuhatuse eest, aitäh teile kõigile täna siia tulemast. me kohe kindlasti peaksime seda küsimust vaatama kui ühte kõige tähtsamat küsimust, tööstusettevõtted ja energiasüsteemi ümberkujundamine ja seda ei ole võimalik ilma, et me muudaks oma tööstusettevõtteid, sellepärast et väga suur osa meie üldheitmetest küll sõltuvalt äh, liikmesriigist, aga umbes kolmandik, äh, kui kaasata ka kaudsed heitmed, äh, keemiatööstus ja ka energia tootmine, siis tulebki tööstusettevõtetelt ja siin sellel äh, sellest tabelist te juba näete, kui paljusid erinevaid energiatarbimise liike tuleb äh, siin arvestada, erinevad temperatuuritasemed, näiteks terasetööstus väga kõrge temperatuuriga tööstus, siin näete ka seda, kuidas me nõuame äh, äh, kui palju erinevat tähelepanu siis sellele läheb ja ka see, kui erinevad on siin need erinevad tööstuslikud menetlused, millega me peame arvestama nii et äh, kõigepealt tuleks vaadata seda, kuidas energiatõhusust parandada. siin on selline üldine pilt, mis näitab lühiajalist potentsiaali selleks, et energiatõhustust kogu Euroopa Liidus parandada. näete, et seda on võimalik teha kõikides sektorites, tööstussektoris, aga mitte nii palju nagu teistes, sellepärast et tööstusettevõtted on oma äh, menetlusi parandanud aastate jooksul sellest on küll kasu, aga tegemist ei ole siis lõpliku lahendusega. siin on vaja selliseid jalad maas lahendusi koha peal, nagu näiteks pumbasüsteemide ja elektrimootorite ümberkujundamist selleks, et nad oleksid tõhusamad ja kui vaadata nüüd veel, mida on võimalik teha, siis rasketööstussektoris nagu terase ja semendi tööstuses ja ammooniumiga, siis siin tõesti on võimalik kuni kolmkümmend protsenti tõhusust parandada, aga siin tuleb siis rääkida tõesti viimase põlvkonna tehnoloogia kasutamisest või täiesti uute tehnoloogiate väljatöötamisest. potentsiaal on olemas, aga me peame rohkem tegema. siin on väga huvitav näide terase tööstusesse Hisarna protsess, mida Tata terasetööstuse siis Äimöidenis kasutatakse, siin äh, minnakse mööda siis äh, nii pelletitest kui ka koksist, mida kasutatakse klassikaliselt. Äh, ja kogu see menetlus on nüüd palju lihtsam, kasutatakse hapnikut ning väga kontsentreeritud CO2 on see, mis siis heitmetena tuleb, meil on võimalik umbes viiskümmend protsenti tõhusust parandada ja samamoodi ka süsinikku siduda väga odavalt ja seega on võimalik kaheksakümmend protsenti heitmeid vähendada. ning äh, arvatavasti on see menetlus ka palju odavam kui traditsiooniline terase töötlemine. nüüd edasi, nüüd äh, süsiniku sidumise ja ladustamise juurde, mis on ülitähtis selleks, et heitmeid vähendada siin näete nüüd slaidi äh, energia äh, tõhususe instituudist äh, ja see toob väga selgelt välja ka selle, et tööstusettevõtete jaoks äh, süsinike sidumine ja lahustamine on väga tähtis. siin all näete nüüd äh, bio äh, ümberkuju-, bioloogilist ümberkujundamist. me saame siin rääkida äh, bioloogilises tööstusest äh, ja sellega vähendada siis äh, heitmeid, eriti just keemiatööstuses. kui me selle nüüd ühendame süsiniku sidumise ja ladustamisega, siis me saame rääkida nõndanimetatud negatiivsest heitmest ja sellest, et me oleme kogu tööstuse täiesti äh, pea peale pööranud ja ka ÜRO IPCC on seda tunnustanud, kuid süsiniku sidumine ja ladustamine nõuab väga palju uut taristut. siin näete Hollandi kaarti, näete siin neid musti jooni ehk siis vajalikud CCS taristud praegusel hetkel umbes kakskümmend protsenti heitmetest järgmise viiekümne aasta jooksul on see eesmärk, mida me soovime saavutada siis kogu Põhjamere piirkonnas, kus on tõesti kõige suurem süsiniku sidumise ja ladustamise potentsiaal. ja mida see nüüd täpselt tähendab? Äh, tahan näidata siin Reinmondi tööstuspiirkonda, mis on üks suuremaid äh, tööstuspiirkondi. siin näete, kust need äh, torujuhtmed tulevad, kuidas on erinevad äh, tööstusettevõtted ühendatud selleks, et mastaabisääste saavutada. see kõik toimub praegusel hetkel Raimondi piirkonnas, siis üritatakse äh, süsiniku sidumise ja ladustamise taristut ühendada siis Põhjamerega ning siin näete te väga pikka nimekirja erinevatest võimalustest kus on siis välja arvutatud see, kuidas äh, süsinikuheitmeid vähendada. siin on, seda siis erinevate kuludega, näete siin biomassi, äh, süsiniku sidumist ja ladustamist, äh, energiatõhususe parandamist ja te näete et, et kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti on võimalik siis heitmeid vähendada ja kohati on võimalik siis nii-öelda negatiivne bilanss saavutada ja siis ka ringmajandus mängib väga tähtsat rolli, eriti just heitmete puhul ja heitmete vähendamisel. meil on vaja üha vähem esmast toorainet, esmast terast, plastikut ja sellega me saame siis muidugi heitmeid vähendada ja heitmeid säästa. me peame taaskasutamisele minema üle nii keemilisse taaskasutamise eh, puhu, valdkonnas kui ka muidu ja see tähendab seda, et me muudame väärtusahelat, muudame ümber oma taristu, logistika, potentsiaal on väga suur, eriti kui me kasutame üha vähem toorainet ähm, ja väga tähtsat rolli mängib siin äh, logistika nüüd erinevad võimalused tööstus, väga paljudes tööstusvaldkondades temperatuur mängib väga tähtsat rolli, nii et äh, elektrifitseerimine on siin väga äh, tähtis erinevate keemilistes protsessides, kuivatamisel äh,, väga paljude keemiliste ainete puhul saab äh, kasu lõigata just elektrifitseerimisest nii et kõik need erinevad võimalused äh, tulevad mängu, aga samal ajal on meil vaja ka novaatorlikke lahendusi, katalüütilisi materjale, äh, katalüütilised materjalid on siin tõesti midagi täiesti uut, äh, see on keskkonnasäästlik energia, elekter ja samal ajal aitab see vähendada äh, siis heitmeid ning kõige tähtsamaks sõnumiks on see, et meil on väga palju erinevaid võimalusi, energiatõhususe parandamine, uued menetlused, äh, alternatiivsete energiaallikate kasutamine, äh, keskkonnasäästlik äh, energia, keskkonnasäästlik süsik, süsinikul sidumine ja ladustamine, ringmajandus ja tõesti, tulemus on positiivne, seda on võimalik teha, meil on võimalik äh, kasvuhoonegaaside tootmist vähendada üle üheksakümne protsendi ja vahel bilanss muuta isegi negatiivseks, kuid küsimus on selles, kuidas leida nüüd erinevates sektorites see õige segu, see kõik sõltub ka sellest, milline on lähtekoht, kas on süsiniku sidumise ja ladustamise võimalused olemas, kas meil on roheline vesiniku olemas ja seda mõistlike kuludega ja see on nüüd see küsimus, millele tööstusettevõtted peavad järgneva kümne-kahekümne aasta jooksul vastuse leidma. nii et äh, tahan veel kord toonitada seda, et ühelt poolt tuleb meil vaadata tehase tasandit, aga teiselt poolt tuleb mõelda ka selle peale, kuidas üleüldiselt energiasüsteem nende tööstusettevõtete ümber muutub. ja siin on väga palju erinevaid äh, võimalusi selle kohta, kuidas meie süsteem välja näeb, et kas me soovime üheksakümmend viis protsenti vähendada, kaheksakümmend protsenti, kas süsiniku sidumise ja ladustamise ladustamise taristu on olemas, kas meil on väga palju ähm, alternatiivset biomassi olemas, kas meil on piisavat energiat välja töötatud äh,, et kas me saaksime kasutada BTX süsteemi äh,. siin on ähm, väga paljud erinevad võimalused äh,. siit näete ka diagrammi aastast kaks tuhat viisteist, kus tuleb väga äh, täpselt välja see et, et üheksakümmend viis protsenti on võimalik heitmeid vähendada, aga see sõltub äh, siis elektrist, päikeseenergiast, tuuleenergiast, see võib olla tulevik. kuid praegusel hetkel saame me kasutada süsiniku sidumise ja ladustamise taristut, meil on praegu väga palju biomassi, kuid olukord võib muutuda, nii et siin te näete, et äh, siin see energia äh, vesinikuks BTX äh, mängib väga palju väiksemat rolli Need on nüüd siin äärmuslikud näited ja äärmuslikud slaidid, aga kasutan neid selleks, et näidata, et tööstusettevõtete keskkond muutub, me ei tea, milliseks ta kujuneb ähm, ja see kõik mõjutab ka otsuseid. samamoodi ka meie energiasüsteemid muutuvad, mida integreeritum äh, süsteem, seda rohkem sõltume me äh, erinevatest välismõjudest, äh, päikeseenergiast, tuuleenergiast, kas kasutatakse siis äh, energia kuumuseks energia vesinikuks süsteeme ja seda kõike on võimalik teha madala öö, äh, hinnaga vesinikuga, see on võimalik, siin tuleb kasutada elektrolüüsi, mastaabisäästu ja muid võimalusi. meil on võimalik öö, äh, siin tõesti öö, saavutada keskkonnasäästlik süsinik keskkonnasäästlik vesinik ja selle tootmine vastupidiselt praegusele väga kallile äh, protseduurile. siin näete nüüd slaidi selle kohta, milline on tööstuslik ökosüsteem. siin äh, just muutuv energiasüsteem mängib väga tähtsat rolli ja see on just see, millest tuleb aru saada üksikasjalikult, aga samal ajal väga paljud analüüsid äh, ütlevad ka, et see võib olla väga huvitav ettevõtete jaoks. et me saame siin majanduslikult muutuda väga äh, huvitavaks ja konkurentsivõimeliseks äh, piirkonnaks. EEMS deltast, äh, minu koduriigist on siin jällegi väga huvitav näide. väga palju tuuleenergiat jõuab rannikule uute kaablite kaudu ja äh, siin on elektriga hakatud siis äh, tootma vesinikku. Äh, tööstusettevõtted ühendavad siin erinevaid võimalusi, te näete rohkem integreeritud ökosüsteemi ja ettevõtted on nii-öelda erinevate sektorite vahel. kaasatud on ka energiasektor, siin biomassis toodetakse keemilisi ühendeid kõrgetasemelisest biomassist siis ja madala väärtusega biomassist lihtsalt energiat, see kõik on väga huvitav ja tööstusettevõtete jaoks pakub see ka väga palju erinevaid võimalusi. nii et minu lõppjäreldused on sellised. üleüldiselt ja see on hea uudis, me näeme, et meil on siin piisavalt meetmeid selleks, et meie rasketööstust süsinikuvabaks muuta, meil on tõesti võimalusi muuta süsinikubilanss tulevikus negatiivseks energiasüsteemides. ja juba praegu on seda ümberkujundamist näha näiteks terasetööstuses, mida ma juba mainisin, et uute tehnoloogiatega on võimalik muutuda konkurentsivõimeliseks. see on väga tähtis, me peame aru saama, kuidas seda juhtumiti teha ja siis hakata kavandama. sest kui seda teha mitte nutikalt, siis see tähendab seda, et tööstusettevõtete jaoks kulud tõusevad ja me kaotame oma konkurentsivõime, nii et tuleb nutikalt kavandada, kasutada novaatorlikke lähenemisi ja ainult niimoodi on võimalik kulusid vähendada ja saavutada selline jätkusuutlik tööstus ka tuleviku jaoks nüüd erinevate võimaluste ühendamine on kõige parem, et ei ole nii, et me kasutame ühte võimalust äh, ja see pakub lahenduse, ähm, vaid tuleb lahendusi siis omavahel ühendada, näiteks äh, äh, ringmajandus, süsiniku sidumine ja ladustamine omavahel ühendada ja minu viimane märkus, stabiilsus äh, on siin väga tähtis, me räägime siin kolmekümnest aastast äh, ehk siis ühest investeerimistsüklist äh, ja meil on vaja stabiilsust innovatsioonisüsteemis ning ja samamoodi peavad siis tööstusettevõtted olema ka võimelised valitsuse poliitikaid usaldama. aitäh, väga huvitav, ütleb härra Puusek. me palume ka kõikidel kõnelejatel mitte rääkida rohkem kui kümme minutit, sest me tahame ka arutelusid pidada pärast. aitäh, see oli väga huvitav. Läheme nüüd teise kõneleja juurde, selleks on Stefan Lehtenböömer Wuppertali instituudist tulevaste energia ja, ja mobiilsus äh, Äh, struktuuride üksusest ja te olete ka kaasatud äh, keskkonna energiasüsteemide väljatöötamistesse ja te keskendute just tulevastele jätkusuutlikele energiasüsteemidele. ning äh, oma uurimistöödes keskendute ka ka kasvuhoonegaaside vähendamisele ja seda jätkusuutlike meetmete kaudu. see on meie jaoks väga huvitav, nii et palun, sõna on teil. <clears throat> aitäh, juhataja ja lugupeetud saadikud. Ähm, on väga suur au siin olla ja arutada seda väga olulist teemat, mis puudutab kliimaneutraalsust, ringmajandust ja hmm, võimalusi Euroopa Liidu äh, peamiste tööstusharude jaoks ja võib-olla ei ole ka üllatav, et siin on keegi äh, Saksamaalt, kes võtab sõna pärast Hollandi kõnelejat, te olete näinud kaarte ja äh, näinud, et äh, e, Raimondis on väga suur energiamahukate tööstusharude klaster ja kui minna edasi, siis on neid veelgi, nii et Põhja-Rheini-Vestfaalis, Saksamaal ja Hollandis ja Belgias äh, on tõesti suur klaster ja see näitab ka, miks me siin oleme, et ja miks me peaksime rahvusvahelisel tasemel rääkima sellest teemast, sellepärast et see on piireületav teema, te olete näitnud äh, CCS-i taristut Hollandis ja selle kõrval on äh, ka väga suured äh, tööstuslikud energiaallikad Saksamaal, nii et see on tõesti väga rahvusvaheline teema. ja miks ma keskendun peamistele tööstusharudele, peamised tööstusharud on väga olulised kliimavaatenurgast, sellepärast et viis peamist materjali annavad rohkem kui kakskümmend, annavad kakskümmend protsenti üleilmsetest äh, kasvuhoonegaaside e-, e-, e-, emissioonidest, nii et äh, terase, tsemendi, plastiku tootmine äh, ja meil on vaja neid äh, materjale ka jätkusuutliku tuleviku jaoks, et Euroopas nende äh, materjalide tootmine on umbes stabiilne, aga üleilmselt see kasvab väga kiiresti, nii et me ootame, et järgnevatel kümnenditel äh, nende materjalide tootmine mm, kahekordistub, nii et väga oluline on käsitleda seda teemat, et kuidas me just nendes sektorites saame heidet vähendada ja see süsinikuheite vähendamine ei ole võimatu, aga me peame tõesti väga välja, suuri väljakutseid ähm, siin äh, lahendama ja need on, need on seotud otsese ja kaudse elektri tootmisega. Eh, siin ma pean just silmas eh, vesinikku, mis on teine teema, mida me kasutame, aga ka süsiniku sidumine ja ladustamine, biomass, eh, mida on siin juba mainitud ja see ringmajandus, mis on väga oluline strateegia ja nende strateegiate rakendamine tähendab seda, et meil on vaja läbimurdelisi tehnoloogiaid järjest roh-, palju rohkem kui näiteks hoonete äh, puhul, ähm, mis on ka väljakutseks, aga seal on tehnoloogia olemas põhimõtteliselt, meil on vaja need tehnoloogiad välja töötada ja meid on vaja siis äh, ka äh, kasutusele võtta kõrge riski, väga suure riskiga, meil on vaja taristut, nend-, nende äh, läbimurdeliste tehnoloogiate jaoks äh, süsiniku puhul ja teistes valdkondades ja CCS-i puhul on meil vaja taristut. ja loomulikult äh, peame tegelema kulude struktuuridega, sest paljud nendest toot-, tootvatest tööstustest muutuvad väga palju, kui me hakkame rakendama neid läbimurdelisi tehnoloogiaid, mis on väga ähm, läbimurdelised, väga palju muutusi toovaid paljude äh, tööstusharude jaoks ja töötajate jaoks. räägin veel väljakutsetest, kui me vaatame terast, tsementi ja keemiatööstust Euroopa Liidus, siis äh, praegu need kolm sektorit annavad äh, pool miljonit CO2, tonni CO2 ja kuidas me saame seda vähendada, meie oleme selle stsenaariumi välja töötanud e, ja meil on kolm peamist e, teed selle jaoks, esiteks e, ringmajandus, primaarne energianõudluse vähendamine, kui me kasutame ähm, ümbertöödeldud tela, terast, siis me saame sama kvaliteedi, aga palju vähema äh, energiaga, see käib ka ähm, Äh, teiste valdkondade kohta keemi-, keemiatööstuses on palju suuremad väljakutsed sellega seoses ja see ringmajandus annab kakskümmend kuni peaaegu viiskümmend protsenti vajaminevast äh, vähendamisest. järgmine strateegia on äh, läbimurdeline ja taastuvallikatest energia tootmine ja loomulikult jälle vesinik, aga ka tei-, paljud teised äh, protsessid klaasi äh, ja tera- äh,, tsemendi tootmi-, tööstuses äh, nii et äh, see on kõige suurem osa vähendamisest äh, kõigi stsenaariumite puhul, äh, mis annab siis nelikümmend neli kuni kuuskümmend neli protsenti vähendamisest, mida on vaja. ja viimane, süsiniku sidumine ja ladustamine ja taaskasutamine, see on väiksem osa, viis kuni kakskümmend viis protsenti nende stsenaariumite puhul. Mm, minu eelkõneleja juba rääkis siin detailsemalt nendest strateegiatest, mis meil on selleks, et neid tööstus, nende tööstusharude süsiniku tarbimist vähendada. ja meil on vaja kõikehõlmavat vaadet nendele tööstustele, va-, meil on vaja tegeleda äh, taaskasut-, ringmajandusega ja innovatsiooniga, sest paljud nendest tööstusharudest ei ole seni olnud väga innovatiivsed, äh, see ei ole alati nii keemiatööstuse mõningate harude puhul, aga me peame vaatama kogu seda innovatsioonisüsteemi, ma siin detailidesse ei läheks, aga üritan anda teile väikse ülevaate sellest, et mida tähendab väärtuspõhine äh, väärtusahela perspektiiv näiteks äh, terase puhul, et äh, terase puhul me räägime praegu primaarterasest ja siis sekundaarterasest ja äh, see tähendab äh, peaaegu kahtesadat miljonit äh, tonni CO2 praegu, aga kui tegemist on näiteks toostmisega, majade ehitamisega, autoehitusega, siis meil on väga palju tehasevarusid, palju gigatonne terast ja mm, ja terast töödeldakse ümber, palju nendest ka e-, eksporditakse ja meil on siin võimalik äh, tegeleda kogu selle ahelaga, et me ka-, saame kasutada vesinikku ümbertöötlemisel, aga me saame eh, väga palju rohkem kokku hoida, kui me vaatame kogu väärtusahelat, me saame paremini ehm, leida ka uusi ärivõimalusi selles eh, sektoris, nii et me peame minema kaugemale nendest eh, traditsioonilistest sektoritest, need on kõik väga olulised, aga me peame järgima väärtusahelat, siin on neli peamist äh, sekkumisvõimalust, mida tahaksin välja tuua, loomulikult rohelise energia ähm, tarnimine, et meil on vaja palju rohelist energiat, meil on väga palju äh, teadusuuringuid äh, ja investeeringuid sellesse tehnoloogiasse, palju sellest tehnoloogiast on juba leiutatud, aga meil on vaja seda suuremas mahus kasutusele võtta ja see tähendab äh, palju investeeringuid ebakindlatesse valdkondadesse, meil on vaja õigeid äh, vahendeid selleks, et tööstusel oleks võimalik seda teha, meil on vaja luua nõudlus nende toodete jaoks, sellepärast et algselt on need tooted äh, kallimad kui tavalised kõrge süsinikuheitega tooted ja meil on vaja toetada ring- öö, kasutussevõttu, sest et see on peamine võimalus, kuidas primaarenergia nõudlust vähendada. nii et meil on vaja lõimitud paketti, selle jaoks äh, lõimitud äh, kliima ja, ja energiapoliitikaid, äh, tööstuspoliitikaid, ressursipoliitikaid, loomulikult teadusuuringud ja innovatsioon on väga olulised ja ei tohi unustada ka struktuuripoliitikaid, sellepärast et kõik need tööstused on ähm, koondunud äh, pea äh,, väikestesse piirkondadesse, nii et siin me räägime suurtest väljakutsetest ka piirkondlikul tasandil ja äh, Äh, siin on minu kuus peamist soovitust, mitte ainult minult endalt, vaid äh, algatuselt, millega on välja tulnud äh, IT viiskümmend, tööstuslik üleminek viiskümmend instituudid, meil on vaja Euroopa Liidu teadusuuringute ja programmi, mis oleks suunatud madalale süsinikuheitele ja keskenduda ringmajandusele, meil on äh, vaja strateegilist ähm, järjekindlust Euroopa Liidu energia ja äh, tööstuse ülemineku puhul meil on vaja rahastamist, ma juba mainisin seda, et meil oleks võimalik teha investeeringuid nendes äh, tööstusharudes, sest et viimastel kümnenditel ei ole väga palju investeeritud ja kui nad on teinud investeeringuid, siis nad on teinud investeeringuid Kagu-Aasias, väga vähe on investeeringuid tehtud Euroopas meil on vaja strateegilist tööstuslikku madala süsinikuheitmega taristut, selle planeerimist ja arendamist, seal on vaja äh, ju ehitada torujuhtmeid ja nii edasi ja meil on vaja turge luua nende töös, äh, võimaluste jaoks. aitäh, aitäh väga huvitavate märkuste eest. Äh, see on piisav arutelu avamiseks, kas keegi soovib sõna, härra Kierek, palun aitäh, see kõik oli väga huvitav, mida te ütlesite. aga see tuli väga mm, läbisegi kõik, et äh, siin on äh, kaks peamist äh, üleminekusuunda. tegemist on energiatõhususe ka kasvuga, tõelise energiatõhususe suurendamisega ja mitte ainult sellega, mida reguleeritakse. energiatõhususe direktiiv minu meelest oli viga. siin ei ole tegemist mitte energiatõhususega, vaid võimaluste piiramisega ja tõhusus minu arvates seisneb primaarenergia paremas kasutamises, mitte taastuvenergia kasutamises nii tuleks äh, tõhusust käsitleda. ja teine meetod, heidet, heitme vähendamine, kasutada süsiniku äh, sidumist ja ladustamist ja on ka palju bioloogilisi võimalusi selle eesmärgi saavutamiseks. ja sellepärast igal riigil on võimalusi äh, seda eesmärki saavutada, kui me võrdleme riikide majandusi, et ähm, lõppenergia tarbimist jagame primaarenergia tarbimisega, siis me näeme siin väga suuri erinevusi, näiteks võtame Taani kaheksakümmend protsenti, Bulgaaria viiskümmend kuus protsenti, Poola on kuskil vahepeal seitsekümmend protsenti tõhusust ja mis puudutab vesinikku, siis äh, Ehm, ka ehm, väga kasulik on elektrolüüs, aga süs-, söe piir, kaevanduste piirkondades on samuti võimalik toota vesinikku niinimetatud veegaasist, aga mis puudutab metallurgiat, siis on see Hisarna tehnoloogia. see ei ole öö, nii huvitav vesinikumetallurgia oleks palju huvitavam ja see võimalus on juba olemas. aitäh, ma tean, et professor võiks sellest teemast rääkida tunde, aga rohkem kui kahte minutit ei saa teile anda, sellepärast et meil on kolm osa. ja me peaksime lõpetama äh, kõige hiljem kaksteist kolmkümmend. härra Eelar saab järgmisena sõna. aitäh on äh, halb ja hea poliitiline uudis, halb uudis on, et äh, kõik need asjad ei olnud komisjoni ettepanekus äh, Euroopa Horisondi jaoks ja hea uudis on, et parlament on praktiliselt kõik need asjad muudatusettepanekutena sinna ettepanekusse sisse pannud. mul on siin küsimusi, need lähevad kahes suunas, esiteks te rääkisite seoses terasetööstusega, et äh, see ei ole tehnoloogiliselt eriti äh, äh, innovatiivne, Sarkas, Fraunhofer ja Salzgitter on töötanud välja sellise projekti, et kui seda suurendada, siis see puudutab süsiniku e, e- väljavõtmist protsessist ja vesiniku asendamist, see ei ole peamiseks probleemiks Saksamaal, aga teistes proble-, riikides äh, et see äh, power to gas äh, salvestus, et äh, see, seal on seadusandlikke probleeme, et Saksamaa elektriseadus seda üldse ei võimalda ja et see ei ole mitte eskaleerimisprobleem, vaid muu probleem ja mida meil siis tegelikult on, kas meil vaja, et kas meil on projekte, mida on võimalik skaleerida või on meil alu, vaja alusuuringuid? ja teine teema puudutab süsiniku äh, sidumist ja ladustamist ja tõite Hollandi näiteid, aga kui vaadata neid potentsiaale, millest te rääkisite, siis see äh, CS ähm, Euroopas äh, maa, äh, mandril on läbi kukkunud, kui Ehm, paljutöötavaks te peate seda oma piirkondlikku või protsessi, et kas äh, Euroopas oleks võimalik äh, äh, siis luua selline merest ladustamise mm, taristu, et kui palju on võimalik selle, üldistada, võttes aluseks selle üksiku näite. ja meil on praegu äh, Äh, läbirääkimised nõukoguga, nõukogu on väga skepti-, skeptiline, sellepärast et nõukogu vaatab alati puhast energia tootmist ja väga kasulik oleks, kui te pöörduksite oma valitsuste poole, Holland nõukogust praegu seda ei toeta, aga ja Saksamaa valitsus on samuti väga skeptiline, me oleme teinud kõik need ettepanekud, see on e, teadusuuringute raamprogrammis sees, aga küsimus on, et kas see läheb nii või mitte. aitäh, järgmisena sõna proua Katrin Vahen-Brempt aitäh, esimees, kõigepealt äh, suur tänu nende optimistlike sõnavõttude eest selles arutelus, sest kui ma õigesti aru saan, siis me päris täpselt ei tea, milline peab olema erinevate tehnoloogiliste lahenduste segu, aga tõesti on võimalik kahe tuhande viiekümnendaks aastaks välja töötada kliimaneutraalne tööstus. see on tõesti väga hea uudis. mul on paar praktilist küsimust me peame kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani, juba kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks väga tähtsaid otsuseid vastu võtma ja tõesti väga tähtis on teada saada, milline peab olema see poliitiline raamistik, mida on vaja. mina olen pärit Antwerpenist ja ka seal mõeldakse uute keemiatehaste äh, väljatöötamise peale, ma saan aru, et tegemist on väga hea algatusega, aga kui nüüd ehitatakse täiesti uut keemiatehast koos kogu selle teadmisega, mis meil praegusel hetkel on, siis see tähendab seda, et tegemist on ühe kõige tõhusama keemiatööstusega kogu Euroopas Äh, nüüd on aga küsimus, äh, millised tingimused tuleb äh, seada keemiatehase ehitamisel, kas me peaksime näiteks ütlema, et süsiniku sidumise ja ladustamise taristu peab olema? me saame aru, et see taristu on väga kallis, aga ma ei ole praegusel hetkel mitte kuskil Euroopas näinud, et seda taristut juba välja töötatakse. me teame väga hästi oma tööstusettevõtteid, nad ei ole valmis selliseid investeeringuid tegema, nii et kuidas me nüüd stimuleerime neid seda tegema, et millised oleksid teie ettepanekud? ja natukene laiemat pilti vaadates, me nüüd selle ametiperioodi ajal heitmetega kauplemise süsteemi kohandasime, aga nagu teie ette, teie ettekannetes ka välja tuli, rolli. meil ei ole piisavalt äh, rahastust, meil oleks vaja CO2 maksu. kui me aga CO2 maksu sisse viime Euroopas, siis kas tõesti on meil olemas need vahendid, äh, millega siis stimuleerida neid uusi investeeringuid, see oleks siis minu küsimus. aitäh, härra Javor, palun järgmisena. aitäh, aitäh kõnelejatele, et rääkisid meile nii olulistest teemadest ja mul on üks küsimus Te kõik rääkisite äh, erinevast tehnoloogiate kombinatsioonist, et kuidas äh, süsinikuheidet äh, tööstuses vähendada, muuhulgas siis CCS ja CCU ja vesinik ja taas ringlusse võtta, aga küsimus on ikkagi alati selles, et mis on erinevate tehnoloogiate kulud ja selle asemel, et üritada erinevate tehnoloogiate äh, kombinatsiooni siin äh, regulaatorina paika panna, me peaksime kõigepealt arutama, et millised on erinevate tehnoloogiate kulud, et kuidas me saame kõige tõhusamalt vähendada CO2 heidet tööstuses, et milline on äh, ringmajanduse suunas liikumise kulud võrreldes CCS-i ja CCU-ga äh, terasetööstuses, mis on ju väga kallis tehnoloogia et kas te saaksite meile rääkida erinevate tehnoloogiate kuludest ja kuidas see lõpuks võiks mõju avaldada erinevate tehnoloogiate äh, süsinikuheite vähendamisele? aitäh! aitäh, järgmine kõneleja, Skrele-, härra Skreletš aitäh, üritan teha lühidalt. Ehm, kõigepealt äh, ringmajandus, äh, te mainisite mõlemad, et see on väga oluline Euroopa majanduses kuni aastani kaks tuhat viiskümmend, aga praegu on meil õigusloome äh, jäätmete jaoks ja me peame muutma siin logistikat ja nii edasi ja liikmesriigid on valinud äh, Ähm, jäätmehalduse jaoks ähm, põletamise, teised soovivad ladustada, nii et on kaks äh, liikmesriikide rühma. ja seal on juba ähm, erinevused võrreldes nende eesmärkidega, mis meil on äh, õigusaktides. ja siin on väga palju võimalusi seoses äh, terase ja muude materjalidega, mida Euroopa Liidust eksporditakse, kuna see on kasumlikum ettevõtete jaoks müüa neid Euroopa Liidust väljapoole, aga meie võimekus Euroopa Liidus Ehm, ei ole korralikult ära, äh, ära kasutatud. ja uued tehnoloogiad, mainisite, et meil on vaja need välja töötada järgnevatel aastatel, aga ma arvan, et äh, siin on teatav konflikt avaliku huvi vahel, sest meie toetame Pariisi kliimalepet, äh, süsinikuheite vähendamist, aga teisalt meil on vaja äh, et need uued tehnoloogiad oleksid kas-, taskukohased ja et need oleksid äh, kättesaadavad ka mitte ainult arenenud maailmale, vaid ka teistele, sest praegu on väga palju probleeme uuenevate energiaallikate sektoriga, mis on nüüd taskukohasem maailma ähm, arenenud äh, osas, aga mitte ülejäänud osas. ja kolmas küsimus puudutab energiatõhusust äh,, hoonete energiatõhusust, te mainisite äh, Äh, tsemenditööstus ja teisi sektoreid äh, ja neid probleeme, mis on seotud suurte hoonetega. kuidas teie stsenaariumites te näete kas-, ehitusmaterjalide muut-, kasutamise muutust, näiteks et puitu saab kasutada tsemendi asemel mingites ehitistes mitte ainult selleks, et uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta, vaid et äh, võib-olla võiks kasutada teisi materjale selleks, et äh, lõppheidet vähendada. ja transport on samuti üks äh, probleemsetest valdkondadest, ma lugesin täna, et me lõpuks ometi oleme jõudnud kokkuleppele veoautode osas, et ähm, mida teie sellest arvate ning te, mis aastal tuleb siis äh, ära otsustada, et mis stsenaariumi peaksime valima. aitäh, palun valige äh, võtke arvesse, et meil on veel neli kõnelejat tulemas äh, ja järgmised arutelud tulemas. nii et praegu lõpetame küsimuste vooru ja palun vastake ja tehke omapoolseid märkusi aitäh suurepäraste küsimuste eest. väga tore on, et mul on võimalik täpselt üks lause öelda nende vastuseks. mul on äh, hea meel kuulda, et te tõesti mõistate väga sügavalt äh, seda keerukat teemat, et kuidas see on seotud äh, meie igapäevaste otsuste ja poliitikatega ja väga hea on öelda, et parlament juba tunnustab neid äh, teemasid palju rohkem, kui praegustes direktiivides on ja tõesti väga olu-, tark on äh, minna meie poliitikates äh, lõpp, energia tarbimise äh, vähendamisele, et äh, mitte äh, edendada neid tehnoloogiaid, mis lõpuks viivad meid ummikteele, vaid et meil on vaja tõesti jõuda ähm, konkurentsivõimelisemate lahendusteni ja kui seda teha, siis on kohe näha ka, mis vastused hakkavad tulema äh, tehase tasandil, piirkonna tasa-, tasandil, et lahendused on erinevad, sõltuvalt sellest, et millised tööstused seal on ja millised võimalused tal on. CCS ei ole alati äh, võimalik, biomassi on mõnedes piirkondades rohkem, mõnedes vähem, nii et lahendused äh, tuleb välja töötada vastavalt piirkonnale ja seda näitavad ka meie arvutused, et kui olla pragmaatiline, vaadata, millised mm, võimalused on ajalooks, aja jooksul, et siis äh, on näha, et äh, mida saab teha äh, lühikeses perspektiivis ja mida tuleks edasi lükata, sellepärast et on vaja, et uus tehnoloogia oleks kättesaadav ja vahel on mõningaid asju ka hea edasi lükata selleks, et mitte ainult pidada silmas eesmärkide saavutamist. ja me oleme siin täiesti üksmeelel, et tööstuse ja tar-, äh, taristus on innovatsioon väga oluline, et me teame, kuidas äh, oleks võimalik asju teha, kuidas on võimalik kulutusi vähendada ja ka päikese- ja tuuleenergia puhul meil on äh, juba kogemused, et äh, kulud on väga palju alla tulnud ja me võime neid trikke kasutada uute tööstuslike protsesside puhul, CCS-i puhul, biomassi puhul ja nii edasi. ja tead, ettevõtluses ja tööstuses on äh, teadmised olemas, et kuidas seda teha, aga vaja on stabiilsust ja innovatsiooni, poliitilisi muudatusi, väga head on need ühisettevõtted, mis, mida Euroopa Liit mõningates valdkondades on teinud ja neid on võimalik teha äh, piiriüleselt äh, ja et keemiatööstus, e-, terasetööstus saaksid koostööd teha, et gaasitööstus äh, saaks teha koostööd, et elektrolüüsimisprotsess muutuks odavamaks me teame, mida teha on vaja, aga meil on vaja survestamist, et see nii ka läheks, et kui on võimalik näha, kuidas ähm, tulud, kulud saaksid alla tulla, siis äh, on näha, kuidas need ähm, võimalused ka välja tulevad. CCS-i puhul on räägitud viisteist aastat juba, äh, räägitud äh, E-, elektri tootmistest, aga uued e, terasetööst-, tööstuse protsessid ja muud protsessid, et noh, kohati on võimalik ainult, e, kohati on võimalik väga palju kontsentreeritud CO kahte siduda. ja väga oluline on ka taristu see, selle puhul on olulisem valitsuste koordineerimine, rahvusvaheline koostöö mm, on samuti oluline, taristu arendamine, Euroopa tööstus südames, väga oluline on sellega mitmepoolselt tegeleda ja Põhjamere piirkonna puhul me teame, et sellega suudaks kokku hoida väga palju raha, kui seda koordineeritult teha, et on olemas arvutused, kahesaja viiekümne gigavati tuule, vesiniku ja muude energiaallikate jaoks, et et erinevus oleks kaks kuni kolm miljardit eurot ja see on siis poliitika koordineerimise väärtus, et tegemist on nutika planeerimisega, mida on vaja teha koos. ja meil on see ülevaade olemas poliitikas ja tööstus peaks mängima võtmerolli ja mm, tuvastama need ärivõimalused, mis võimaldaksid meie tööstusel olla konkurentsivõimelised, ärge unustage, et meie keemiatööstus on üks parematest maailmas, Belgia, Saksamaa, Holland, me räägime siin sellest, et see on potentsiaalselt maailma kõige suurem keemiatööstus aga meil ei ole enam seda ähm, odavat gaasi ja naftat, nii et ähm, Lähis-Idas ja USA-s äh, tulevad uued keemiatööstusettevõtted esile, nii et meil on vaja äh, uuendusi selleks, et äh, me jääksime konkurentsivõimeliseks, et meil oleks äh, konkurentsivõimelised tulevikus madala süsinikuheitega keemiatööstuse puhul, et see võiks olla Euroopa jaoks väga oluline, et meie Äh, vastav tööstusharu oleks juhtival kohal maailmas, nii et me peame tegelema sellega ja väga oluline on, et poliitikud ka seda toetaksid, ma kuulen, et paljud ener-, tööstusharud ütlevad, et me tahame sellega tegeleda, et meil on innovatsioonivõimekus olemas, me saame sellega äh, hakkama, aga meil on vaja ka head koordineerimist meie poliitikutega ja valitsusega. aitäh! aitäh kui nii laiu küsimusi esitatakse, siis on väga raske nendele vastata ja Andre siin juba rääkis mõningatest. ma arvan, et ei saa rõhutada liiga palju seda, et et on oht, et Euroopas on neid tööstusharusid lõpuks väga palju vähem, et nad on väga suure äh, surve all ja äh, süsinikuheite vähendamine on üks suurtest väljakutset, võimalustest, mis nendel tööstusharudel on, et me võib-olla peaksime rääkima viimasest võimalusest, aga ikkagi ma arvan, et see on võimalus. ja mis puudutab mõningaid küsimusi, siis meil on loomulikult vaja kõigis valdkondades innovatsiooni, uued ärivõimalused seoses ringmajandusega, aga meil on vaja skaleerimist eelkõige, see tähendab väga palju vahendeid, turgude loomist nende toodete jaoks Euroopa tasand on selle jaoks väga oluline, innovatsioonifond on üks oluline vahend, mida peaks kasutama selleks, et neid investeeringuid toetada, sest ma olen teiega täiesti nõus, tegemist on tõesti väga suuremahuliste investeeringutega, mida nende tööstusharude jaoks vaja on. see on väga oluline ja väga oluline aspekt on ka äh, vesinik ja äh, terase tootmine, paljud teraseettevõtted on öelnud, nad tahavad sellega tegelema hakata ma jätsin ühe slaidi välja, mis puudutas Rootsi näidet, nemad ootavad, et nad saavad seda maksimaalselt kaheks, kakskümmend protsenti võr-, kahekümne protsendi võrra kõrgemate kuludega teha ja see võib isegi olla konkurentsivõimeline, et tööd toota primaarterast mm, vesinikuga, aga hetkel äh, ei ole see selge, et kuidas seda tehakse, sest praegu on need paberid ainult, need plaanid ainult paberil, see kõik sõltub taristust. Neil on vaja väga palju roheliselt, rohelist vesinikku, selleks on vaja taristut ja see ongi võtmetähtsusega aspekt, et kuidas selleni jõuda. ja nad tõesti soovivad väga toetust selles, see on väga oluline valdkond ja mis puudutab äh, süsiniku sidumist ja ladustamist, loomulikult sõltub see asukohast ja kui te nägite minu stsenaariumeid, siis see on kõige väiksem la lahendus siin on äh, valdkonnad nagu näiteks äh, tsemendi äh, tootmine, kus see võib olla osa terase tootmisest ja kui me kasutame biomassi, mida muidugi piiratud koguses, aga igal juhul, igal juhul on võimalik ka CCS-i kasutada, aga igal juhul palju vähem, kui me minevikus oleme sellest rääkinud seoses elektri tootmisega. nii et väga suunatult CCS ja CCU on osa lahendusest, aga see peab olema väga palju korralikumalt välja töötatud, kui sellest minevikus on äh, räägitud. ja viimane sõna kulude kohta. loomulikult see kõik maksab palju ja ei ole lihtne otsustada, et milline tee on õige. meil on vaja poliitilisi arutelusid äh, selleks, et seda välja mõelda, et äh, võib-olla turud ei saa sellega ise hakkama, aga toon näite plastikpudelist, et plastikpudel süsinikuga, CCU-st, äh, taaskasutatud äh, ja vesinikust, see äh, kolmekordistaks umbes näiteks šampoonipudeli hinda ja see tõrjuks need turult välja. aga, aga kui vaadata meie üldist majandust, siis need kulud ei olegi nii suured nii et väljakutseks on äh, süsteeme muuta, et need ettevõtted jääksid turule tur, vaja on turgude loomist ja see tähendab ka poliitilist innovatsiooni, sest ma ei saa öelda, et meil praegu oleks juba olemas kõik need instrumendid, et need oleks isegi üldse välja mõeldud, mida meil vaja on. aga tehniliselt see ei ole äh, võimatu, et äh, see ei ma-, maksaks, see ei tapaks meid ära, kui me maksaks äh, kaheksa senti rohkem äh, plastikpudeli eest, aga tööstusele mõjuks see halvasti. suur aitäh teie suurepärase sõnavõtu eest. mul oli ka kolm või neli küsimust, aga ma loobusin nende esitamisest, sest meil on aega vaja jätta ka teistele kolleegidele ja esinejatele. väga põnev oli. niisiis praegu oli alles arutelu algus, meil on nüüd kaks uut kõnelejat ja nad kõik räägivad vesinikust tulevikus. Paul Dodds, Bartlett School, vanem lektor Londoni ülikoolist ning endine Euroopa Parlamendi liige ja Jorgo Kasimakakis. ei ole vaja Äh, teid tutvustada. nii et mingem nüüd siis esimese loengu juurde. härra Paul Dodds, professor. ta tegeleb äh, vesiniku ja bioenergiasüsteemide väljatöötamisega ja samuti energia eh, eh, säilitamise sidumisega ning eh, räägib ka Suurbritannia gaasivõrgustike tuleviku väljatöötamise ning üleminekuga madala süsiniku tekkega majandusele ning autotööstuses väga palju teemasid on teile südamelähedased, aga täna on vesiniku roll tulevikus. suur aitäh teile. nagu te näete, olen ma väga eh, mitme eh, huvivaldkonnaga eh, isik. Teil oli väga täna räägime me sellest äh, siis, äh, kuidas kasutada vesinikku tulevastes energiasüsteemides ja selle majanduslikust mõjust. ma tegelen ka energia äh, salvestus ja ladustamisküsimustega. et ütlen seda sellepärast, et mul on suhteliselt suur ülevaade energiasüsteemidest ning ma äh, ei äh, ole tingimata keskendunud ainult vesinikule, vaid mulle meeldivad mitmed äh, valdkonnad. ma päev läbi selliseid energiamudeleid äh, joonistan, kõigile meeldib neid vaadata, üritame välja selgitada seda, kuidas võimalikult odavalt süsinikust loobuda majanduses. huvitav on vaadata mida need mudelid meile näitavad, siin on näiteks äh, äh, tüüpiline stsenaarium, äh, kuidas kaheksakümne protsendiliselt vähe, protsendi võrra vähendada kasvuhoonegaaside teket Ühendkuningriigis ning näeme, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks umbes kaheksakümmend, kakskümmend protsenti energiatarbest tuleb vesinikust, sellest Eh, suur osa läheb eh, tööstusele ning teiseks eh, elamute küte ning väike osa ka transpordile. üldiselt võib arvata, et me loome umbes neliteist tuhat petajouli energiast vesinikupõhiselt. ning minu kolleegid leidsid umbes sarnased andmed et umbes tuhat petajouli äh, eh, äh, eh, energia eh, loomiseks tuleb vesinikust rasketööstuses ja viissada petajouli tuleb transpordis äh,. ning rääkigem nüüd autodest, sest praegusel hetkel on vesinikukütuse elementide jaoks väga põnev aeg ning vesinikukütuse elementidega autod on Euroopas üsnagi uus, üsnagi suur samm edasi. nüüd viimastel aastastel on neid alles hakanud rohkem toodetama, kui ma räägin eh, laiast, laiemast tootmisest, eh, eelkõige just Aasias. ning on väga palju uusi turge tekkinud sellistele eh, toodetele nagu raskeveod, bussid, rongid Eh, see oli väga huvitav, sellepärast et meil ei olnud eh, oma mudelis palju hüdro, eh, vesinikutranspordi kasutust ette nähtud, kuid samas tarbijate organisatsioonid ning vabaühendused ütlesid, et transpordis vesinik võtab aina rohkem üle kütuseturgu ning kaks tuhat üheksateist küsisime autotööstuse juhtidelt, kas, ähm, kas äh, kütuseelementidega elektrisõidukid ähm, äh, tulevad äh, turgu juhtima, enamus neist oli nõus sellega, seitsekümmend üks protsenti. nii et mõnes mõttes on vaidlusmomenti siin see on küll olemas, kuid mitte pole, kui see pole väga suur, vesiniku toetajaid on juurde äh, tulnud ning äh, vesiniku nõukogu on äh, väga palju entusiastlikke liikmeid juurde saanud. ning üks küsimus on siin ka selles, et ei ole olemas ka usaldusväärseid alternatiivseid uuringuid vesiniku potentsiaali kohta, eriti globaalsel tasandil, see peame sellega, sellega tulevikus tegelema ning ma näitan nüüd seda slaidi, ma eeldan, et enamus teist on teadlikud sellest, mida äh, Eh, sel-, kuidas sellised autod välja näevad, neil on enamasti kütusepaak, eh, kütuseelemendid ning elektrimootor ja eh, nende disain ja nende ülesehitus võib olla üsnagi mitmekesine, nii et ilmselt äh, võivad hübriidsõidukid tulevikus olla ka sellised, mida võib, eh, võib kont-, sinna kontaktist nii-öelda laadida. väga huvitav on vaadata ka omandikulu selliste sõidukite juures ning huvitav on siin vaadata, et eh, näeme siin elektrisõidukeid ja kütuseelemendiga sõidukeid, eh, siis tegelikult infrastruktuur on aina väiksem ning suurem osa Äh, kuludest äh, on siis kas ostmine või äh, selle tegevuses hoidmine. ning huvitav oleks välja töötada ka selle ähm, selle ostu kasumlikkust tulevikku vaadates ning kui me räägime nüüd tehnoloogiast ja erinevatest vaatekohtadest, siis võime vaadata üldist omandikulu sellel graafikul ning see näitab ka seda, millised äh, auto omamiskulud tulevikus võiksid olla ja kui kulukas võib olla vesinik tulevikus. näeme siin seda, et alates äh, kahe tuhande kolmekümnendast aastast äh, on kulud kõik umbes kuuskümmend tuhat naela ning enamus nende puhul on muidugi prognoos väga ebakindel ning äh, mina näen siin seda, et mul pole aimugi, mis tulevikus on kõige odavam tehnoloogia, mul pole aimugi sellest. kuid kulud võivad äh, enam-vähem sarnasemaks muutuda. näiteks äh, siin on oluline arvesse võtta ka seda, kui pikalt kütuse tankimine või laadimine patar-, aku laadimine e, aega võtavad, need küsimused lähevad märksa olulisemaks tulevikus ning oluline on ka e, teenuse kvaliteet. nii et e, siin on oluline võidujooks innovaatilises tegevuses ja parimate lahenduste väljatöötamises. see on oluline, sest innovatsioon tegelikult toimib, siin näeme graafikut Eh, näiteks kütte juures eh, kütuseelemendi kasutamine Jaapanis ja eh, Lõuna-Koreas ning näeme, et kasutus aina kasvab, nii et väga paljud ei saa aru sellest, et kõige rohkem kütuseelemente kasutatakse mitte sõidukitele, vaid küttele. ja kus nüüd siis Euroopa koht on selles kõiges äh, näeme, me vaatame siin, milliseid patente jagatud on ning väga paljudes riikides näeme, et erinevus on, vaata, milline erinevus on kahe graafiku vahel, üks eh, on, eh, üks on eh, siis puudutab kasutust küttes ja teine transpordis ning äh, näeme, et taotlused äh, on aina kasvanud ning teiseks, äh, mida peame arvestama, on see, et Jaapan ja Korea töötavad välja märkimisväärselt rohkem mustreid kui Euroopa riigid. Euroopa ei ole siin liidri rollis. ning võime ka siin rääkida valitsuste toetusest. mul on andmed siin ainult Saksamaa ja Suurbritannia kohta, kuid näeme, et Jaapan on äärmiselt palju eh, pingutanud selle nimel, et finantseerida nii kütte, kütuseelemendi kasutuse kui sõidukite puhul. Eh, Saksamaa on samuti pingutanud, aga väga vähesed teised riigid on sedasama teinud. Euroopa Liit samuti sörgib sabas. suur aitäh teile. järgmine kõneleja on Jorgo, ta on suurepärane näide sellest, kuidas võib elada uut elu äh, äh, pärast Euroopa Parlamenti, see tekitab meis kõigis suurt äh, optimismi ning kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast oled Hydrogen Europe'i juhataja ning sa võid panustada esimesele ja teisele ühistegevusele eh, vesiniku kasutuses, seda mainiti, siin see on väga oluline Euroopa Liidi ja Euroopa Liidu jaoks sul on nüüd sõna ning näeme, et äh, kui, et siin on väga oluline rääkida vesiniku rollist tulevikus. Fascinating äh, sector, also äh, professor Dodd see on äärmiselt huvitav sektor, siin on väga palju ettevõtteid ning need on oluline äh, Ehm, osa meie tegevusest. Eh, mina näiteks kandideerin Euroopa Parlamenti, mu naine aga ka kandideerib, nii et kõige perekonda ning ühinestegevus, mida siin näete, on eh, siis ühistegevus avaliku ja erasektori vahel. Euroopa Komisjon on siin ka siin ruumis esindatud. näen, et siin on eh, energia Äh, peadirektoraadi esindajad. me võtsime kasutusele mitmeid edukaid äh, projekte ning äh, mis on vesiniku roll selles kõiges, oluline on aru saada seitset erinevat rolli, mida vesinik võib mängida ja miks selle sest selle üle nii palju lärmi lüüakse, aga samas äh, ei ole see suur vaimustus äh, enam äh, äh, aktuaalne. nädal tagasi Rahvusvaheline Energiaagentuur korraldas esimese kohtumise Pariisis vesiniku teemal ja ütlesid, et vesinik on jääv teema ning oluline on nüüd laiapõhjaline integratsioon korraldada süst, olemasolevasse süsteemi, ma tulen selle juurde tagasi, palju rohkem kaastuvenergiat äh, äh, tähendab aina rohkem salvestamist ning jaotust sektoriüleselt, äh, ma räägin sektoritest ja samuti ka regioonide põhiselt. regiooni juures on see väga lihtne, kui me elektroni edastame, mis on tekitatud, äh, mis on tekitatud taastuvenergia abil, siis see on kümme kuni kaksteist korda kulukam kui näiteks gaasitransport, sest äh, tegemist on molekuliga. nii et äh, ühest küljest on see, on see on see eh, jõukohane, teisest küljest eh, on see, eh, tekitab see puhvri ja suur, parema süsteemi vastupidavuse. me rääkisime siin juba transpordist. see dekarboniseerib ka tööstuslikku energiakasutust ning lõpuks ka kas taastuvenergia kasutamine äh, Eh, muudes eh, valdkondades. ma näen, et siin mõned on sellest väga huvitatud ning eh, see on äärmiselt oluline teema. see on selline äh, graafik, mis tundub keeruline, oluline, sinine on äh, energiasektor ning äh, kollane paremal pool on gaasivõrgustik ning neid kombineerib vesinik, see on oluline tehnoloogia, mis aitab äh, äh, energiavõrgustikku tugevdada, äh, kasutades ka gaasivõrgustikku. see on ainuke lahendus selle jaoks ning see tegi meid ka nii oluliseks pikaajalises strateegias, kaheksa stsenaariumit, millest enamus Äh, näeb ette ka äh, vesiniku kasutamist, on ka elektristsenaarium, see on võimalik, aga samas on vaja võrku tugevdada, see on väga kulukas ning näeme, et liikmesriikides seda ei toimu ning äh, seega on võimalus, et dekarboniseeritakse gaasivõrgustik, on see võimalik kui muu energia puhul. McKenzie uuring, mis hiljuti käivitati Euroopa teemal, näitab, et kui äh, me vesiniku äh, vesiniku kasutuse osas edasi läheme, siis me vähendame kahekümne nelja protsendi võrra äh, äh, CO2 heiteid Euroopas ning iga-aastane sissetulek tehnoloogia ja vesiniku kasutamise juures oleks kaheksasada kakskümmend miljardit aastas. see tähendaks ka kohalike emissioonide vähendamist viieteistkümne protsendi võrra ning töökohti, otsesed äh, töökohad tuleks, neid tuleks juurde viis koma neli miljonit vesinikuga seotud sektorites kahe tuhande viiekümnenda aastani. see uuring on uus, seda pole veel tutvustatud. see toimub Bukarestis toimuval mitteametlikul energiaministrite kohtumisel, kuid seda on võimalik äh, et ta on võimalik vesinikuga tegeleval veebileheküljel äh, lugeda. nüüd näeme, vaatame siin muudatusi, mille ootame järgmistel aastatel. näeme väikesed äh, kolmnurgad, äh, kus näeme turule tulekut ning näeme, et mobiilsuse osas eeldatakse kasvu järgnevatel aastatel paljudes valdkondades, eriti tänu Euroopa Parlamendile, kõik, kes olid, tänu kõigile, kes olid eile kolmepoolsetel läbirääkimistel sest, äh, sest äh, just nimelt väikesõidukite osas on edasiminekud suured, see on suur survevaldkond, mõjuvaldkond, kui kasutatakse rohkem taastuvenergiat. Äh, näete siin erinevaid uuringuid erinevates riikides, näete, et vesiniku kasutus tuleb juurde, sest seda on vaja. ning tulen nüüd ladustamise juurde, kui meil on rohkem taaskasutatavat energiat, meil on vaja Eh, ladustada energiat, me peame aru saama, et meil peab olema selline kapatsiteet olemas, meil on seda juba üsna palju ning meie gaasivõrgustikul on kolmkümmend kuus eh, miljardit eh, kuupmeetrit võimald-, mis võimaldab kümneprotsendilist kombineerimist ning säilitada sada travatti vesinikku, meil on juba selles äh, osas esimesed kogemused olemas. praegu kättesaadav kapatsiteet on kaheksakümmend äh, protsenti äh, ning praegusel hetkel noh, suudame me, me pakkuda nelikümmend tetravatti vesiniku säilitust ning Euroopa gaasi võrgustik on väga hästi arenenud ja suure ulatusega kõikes Euroopasse. praegusel hetkel on eh, vesinikuturg eh, selline turg, mis tekitab üks koma kolm miljardit eh, käivet aastas, seda kasutatakse näiteks rafineerimistööstuses, ammooniumi tootmisel, metanoolis, keemiatööstuses ja siis väiksemad turud nagu äh, muude kemikaalide juures kokkuvõttes näeme kolmsada kakskümmend viis teravatt-tundi ning tulevikus eh, näeme eh, nafta rafineerimist, see väheneb, aga samas kemikaalide, eh, kemikaal, keemiatööstusest tuleb kasutu-, läheb kasutus kindlasti suuremaks ning näeme ka seda siin sellel Eh, sinise tulba juures näeme eh, kahe tuhande viiekümnenda aastaga eh, nõue, nõu, tarbimine kasvab kolmsada üheksakümmend petajouli. meil juba eelmises kõnes Hollandi esindaja rääkis, vaatame nüüd vesiniku kasutust Hollandis ning meie, siin on tegemist selge teekaardiga, ettevõte kavatseb oma programmiga põhjalikult tegeleda, nad on meie valdkonnas samuti olnud väga aktiivsed, nad valmistavad ette gaasipaketti, mis on ka komisjonis praegusel et, alal ettevalmistuseks äh, ettevalmistuses ning näeme, et selle slaidi vaatamine on väga mõistlik, hollandlased on väga uhked selle üle ning ma võin teile kinnitada, et nad ka seda rakendavad ja kasutavad, see ei ole mitte ainult visioon, vaid see on ka plaan, mida hakatakse rakendama, näiteks kasutatakse eh, eh, tuuleenergiat avamerelt, mida kasutatakse nafta rafineerimise juures, loomulikult tuleb asendada gaas millegi muuga, sest eh, gaas on tekitanud maavärinaid Põhja-Hollandis ning see on äärmiselt oluline keemiatööstuspiirkond, kus eh, kasutatakse, asendatakse gaas ilmselt eh, vesinikuga ning näeme, et see muutub kaubanduslikult kasumlikuks. Eh, näeme siin jälle näidet Amsterdami sadamast, kus tehakse omavahel koostööd Lao ja Yara vahel. Shell samuti äh, Eh, kasutab elektrolüüsi mitte ainult selleks, et vesiniku, eh, kes toodavad vesinikku, ka selleks, et eh, energiavõimekust suurendada. Nad saavad seda teha, sest neil on väga palju ka taaskasut-, taastuvaid energialiike kasutusel, sinna on veel, võib veel mainida Austriat, Saksamaad, Rootsit me ei maininud seda, et äh, et kavatsetakse suuremates ettevõtetes äh, minna üle suuremale vesiniku kasutusele kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. aitäh teile selle ettekande eest, palun, teil on sõna. Dwa pytania mam. Pierwsze pytanie to jest bardzo cieka ciekawa e, informacja odnośnie rurociągów mul on mõned küsimused. saime siin väga huvitavat informatsiooni gaasitorude kohta, vesiniku gaasitorude kohta ja ka salvestamise võimaluste kohta. vesinik on väga ohtlik gaas ja ma tahaksin teada, millised kaitsemeetmed on teil ette nähtud näiteks selleks, et need la-, et ladudes ei toimuks plahvatusi ja teine küsimus on kaks tähtsat tehnoloogiat ähm, vesiniku tootmiseks, elektrolüüs ja samamoodi on võimalik söest vesinikku toota. nii et kumb meetod on tõhusam, kumb on parem, ähm, mida võidakse tulevikus rohkem kasutada? aitäh, väga konkreetsed küsimused, aitäh, järgmisena härra Javor, palun. aitäh mul on ka mõned küsimused. kõigepealt äh, tahaksin toonitada, et nüüd me keskendume äh, vesinikule. kuid äh, kui me räägime üldisemast lähenemisest gaasi kasutamisel Euroopas, siis tuleb väga selgelt välja, et saadakse aru, et meil on vaja kasutada erinevatest allikatega, seda ütlesite, et vesikut võiks näiteks maagaasiga segada ja transportida siis gaasijuhtmetes. see on tegelikult äh, just see, kuidas äh, gaasitööstus vaatab vesinikku kui lisatehnoloogiat, mida võib siis kasutada lisaks äh, maagaasivarudele ning äh, maagaasi, loodusliku gaasi äh, segatakse ka biogaasiga. kuid äh, ei ole mitte mingit kindlust selles osas, et mis asi on siis keskkonnasõbralik gaas, roheline gaas, dekarboniseeritud gaas ja nii edasi. nii et väga tähtis on selgeks teha, millest me räägime, selleks et äh, Eh, meil ei oleks selliseid hägusaid definitsioone dekarboniseeritud gaasi kohta. ja teiseks see, mida mainis ka härra Kiirek, et vesiniku puhul võib olla võimalik vesinikku toota ka süsin-, söest. ja mõeldes nüüd minu eelmisele märkusele, on väga tähtis arvestada ka sellega, kuidas äh, vesinikku toodeti. meil on siin vaja tõesti väga selgeid jätkusuutlikkuse kriteeriumeid, sellepärast et vesinik võib energiasüsteemi ümberkujundamiseks olla hea vahend, aga ta ei saa olla eesmärk omaette, nii et kui meil on võimalik vesiniku kaudu dekarboniseerida majandust, siis on see väga hea ja toetan seda. aga see ei saa olla eesmärk omaette, et me kasutame lihtsalt rohkem vesinikku Euroopa energiasüsteemis nii et ma arvan, et meil on siin vaja tõesti väga tugevaid jätkusuutlikkuse äh, kriteeriumeid paika panna. ja teine, kolmas äh, märkus ja küsimus, te rääkisite väga palju ladustamisest, äh, kuid ladustamine ainuüksi ei ole siin tähtis. võrkude reguleerimine on tuleviku jaoks ka väga tähtis. ja kui nüüd vaadata Euroopa energiasüsteemi ja mõelda selle peale, et meil on vaja uut määrust, siis äh, me ei saa rääkida mitte ainult vesiniku ladustamisest, äh, vaid ka sellest, äh, mis on sellega seotud, nimelt laiem lähenemine ja võrkude reguleerimine, see võib tõsta hinda, aga tahan teada, mida teie selle kohta ütlete. aitäh, järgmisena härra Eeler, palun. jah, hästi praktiliselt tuleksin nüüd oma küsimusega meie töö juurde tagasi. meil oli siin ju ühisettevõte, äh, toetasime selle tööd Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi kaudu. ja äh, vesiniku ühisettevõtte bilanss oli väga keeruline, sest see oli suunatud suures osas autotööstusele see tõi endaga kaasa probleeme, seega autotööstus ei tahtnud väga vesinikuga tegeleda, aga siis saadi aru, et vesinikuelementidega on neil tegelikult suurem probleem, kui nad arvasid. nii et äh, kuidas tulevikus peaks siis äh, välja nägema selline ühisettevõte, millised peaksid olema eesmärgid, mis tuleb paika panna ja seda eriti, kui me räägime üleüldiselt äh, tööstuses, äh, vesiniku kasutamises, kui me tahame siis te-, uue ettevõtte luua ja millised on tööstuse huvid, kas need on muutunud, kas tööstusettevõtted on nüüd rohkem huvitatud sellisest äh, vesiniku ühisettevõttest? aitäh! tõesti väga tähtis on mõelda tuleviku peale, ütleb härra Puusek, aga nüüd saate sõna vastamiseks, palun hästi, ma alustan esimese paari küsimusega ja siis Jorvole jätan rasked küsimused vastata. kõigepealt vesinik on ebastabiilne ja ohtlik äh, gaas ja kas äh, meil on piisavalt äh, siin turvalisi ladustusvõimalusi? meil on väga palju kogemusi, kolm tuhat kilomeetrit Äh, gaasitorusid äh, kogu maailmas. tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa avati esimene Saksamaal, aga see toimib äh, väga hästi edasi. jah, vesinik on ohtlik gaas, aga natukene teistmoodi ohtlik, selle turvalisuse tase on teistsugune. ei saa öelda, et vesinik on rohkem ohtlik kui maagaas, aga Äh, lihtsalt erinevad on need julgeolekukaalutlused, millega tuleb arvestada ja tegelikult äh, vesinik ei ole ohtlik kui näiteks CO2. Äh, siis küsimus, millest toota vesinikku? biomassi ma lisaksin teie võimalustele, see oleks väga hea, sest siis oleks süsiniku sidumise ladustamise puhul heitmete bilanss negatiivne. siis küsimus maagaasi ja vesiniku segamise kohta taristus. gaasitaristu haldajad on toetanud seda, tõesti, see on Ühendkuningriigis väga suur ja levinud küsimus. veel viis aastat tagasi ei mõelnud gaasitaristute haldajad üldse midagi süsiniku äh, heitmete vähendamise peale, aga siis öeldi, et kahekümne aasta pärast pannakse teid kinni ja siis nad häkitselt hakkasid selle peale mõtlema pikaajaliselt dekarboniseerimine ei ole väga hea, sellepärast et kaugemale kui kakskümmend protsenti ei saa minna. nii et määr on kindlasti palju madalam, aga mitte kõrgem kui kakskümmend protsenti, see puudutab äh, vesiniku liikumise kiirust ja nii edasi. kui me soovime vesiniku ja maagaasi segamist, siis tuleb tegelikult taristud kokku viia ja nagu me teame, veel kakskümmend aastat tagasi olid meil täiesti eraldi eh, gaasijuhtmed. kui aga see konvergentsi protsent, protsess läbi viia, siis tegelikult ei tule gaasijuhtmeid üldse mitte eh, muuta, vaid lihtsalt eh, hakatakse ühiselt gaasijuhtmeid kasutama ja seega kulud on täiesti hallatavad. viimasest viimast slaidi ma teile ei selgitanud, see nüüd puudutab seda terminoloogiat. räägitakse nõndanimetatud rohelist vesi, rohelisest vesinikust ja sinisest vesinikust. üks on siis alternatiivne kütus, teine mitte. sertifitseeritud on ka need terminid juba Euroopa Liidus üldse mitte kaua aega tagasi. siin ei ole väga palju ära teha tegelikult biokütustega oli viimase kahekümne aasta jooksul meil täpselt samasugune probleem ja nüüd ma annan sulle, Jorgo, sõna. aitäh! ma alustaksin äh, vesiniku ja maagaasi segumisest, kas selles, kas sellel on mõtet, jah, üleminekuperioodil kuni kümme protsenti pole mitte mingi määr, kuni kahekümne protsendini teatud liikmesriikidel ka mitte probleem, aga üle kahekümne protsendi, siis tuleb muuta tõesti nii gaasijuhtmeid kui ka boilereid. aga üleminekuperioodi jaoks võib see olla mõistlik. pikaajaliselt on meil aga vaja eraldi vesiniku gaasijuhtmeid, need on olemas, nagu sa juba mainisid, aga nad on sellised, umbes sellise läbimõõduga, nagu te näete siin. aga meil on vaja suurema läbimõõduga gaasijuhtmeid ja Hollandis esimesi samme selles osas tehakse juba ära. julgeolekukaalutlused, ma mainisin üks koma kolm miljardit kuupmeetrit aastas. kas te olete kuulnud õnnetustest? ei, sest meil on julgeolekustandardid paika pandud ja me töötame välja isegi uusi standardeid suuremate transpordimahtude jaoks isegi näiteks äh, soolakoobaste jaoks, et millised bakterid äh, soola äh, Äh, koobastes võivad reageerida vesinikuga, nii et siin on tõesti väga kaugele mindud. siis teie küsimus äh, tootmise erinevate võimaluse kohta, jah. see aur, vesiniku aur, üks kõ-, ükskõik millest on ta toodetud, on täiesti traditsiooniline ja üheksakümmend viis protsenti Äh, vesinikust on niimoodi toodetud. kui aga kasutada süsiniku sidumist ja ladustamist, siis on see dekarboniseeritud gaas. vesiniku hind on hinna puhul kakskümmend protsenti tuleb elektrolüüsist ja kaheksakümmend protsenti tuleb elektri hinnast. nii et selline on see hinna kujunemine. ja nüüd kolmas võimalus, täiesti uus tehnoloogia, mida kasutavad BASF ja millega tegeleb ka Gazprom, pürolüüs see on äh, võimalus vesinikku toota ja siis ka tahket süsi äh, pulbri vormis. Ähm, ja seda söepulbrit on võimalik ka kasutada näiteks grafiidi tootmiseks, rehvide tootmiseks äh, sa võid selle ka lihtsalt maha matta. mina olen Saarimaa piirkonnast pärit ja seal söe kaevandamine lõpetati ning mida oli võimalik teha, oli see, et et pulber pandi nendesse vanadesse söekaevandustesse. nii et praegusel hetkel katkestada, katsetatakse, kuidas see toimib ja mis võiks olla hind. BASF ütles nädal aega tagasi, et pürolüüs on viis korda odavam kui elektrolüüs minu jaoks oli see uus info ja ma pidin ausalt tunnistama, et sellega tuleb nüüd tegeleda, sest see on väga huvitav võimalus. nüüd Poola. Poola või Euroopa suurima suurim äh, söeettevõte JTS kaksis V äh, tahtis saada meie liikmeks mitte selleks, et nad tahaksid söest luu-, äh, toota vesinikku, ei, nad tahavad söe tootmise lõpetada ja nad tahavad söekaevandusi kasutada elektrolüüsiks. nii et tegemist on väga novaatorliku lähenemisega ja nüüd vaatan Kristjan Ehleri otsa. Saksamaa kuulutas välja, et nelikümmend miljardit läheb üleminekuperioodiks äh, Hispaania lubanud äh, viis miljardit äh, ja nüüd me räägime ka piirkondlike valitsustega selleks, et kuidas investeerida äh, vesiniku tootmise taristusse, me ei taha seda anda hiinlaste kätte, näiteks Düsseldorfis valitsus on eraldi osakonna loonud selle jaoks. meil on üks väga ühise huvi, tähtis ühise huvi projekt ja meil on võimalik kuni sada protsenti rahastust saada Euroopa Liidult ja meil on võimalik siin äh, elektrolüüsi kaudu neli gigavatti luua äh, to, toota vesinikku, ükskõik kus, ükskõik millisel Saksamaal, Liidumaal, Poolas, Hispaanias. nii et me töötame välja neid uusi kavasid. ja nüüd teie küsimus ühisettevõtte kohta. jah, tõesti, ühisettevõte on keskendunud transpordile, sellele, et kasutada puhast vesinikku äh, autodes ja tõesti, siin on tegemist pudelikaelaga. teatud liikmesriikidel on väga palju äh, laadimiskohti äh,. Saksamaal on üle kuuesaja viiekümne laadimiskohaga ei ole piisavalt autosid, laadimiskohad ei olegi probleemiks praegusel hetkel Euroopa ettevõtted on olnud liiga aeglased, tegemist on meie ühenduse liikmetega, aga nad on liiga aeglased, aga ka see koda siin mängib oma rolli. kui siit kohast tuleb ainult üks sõnum akud, akud, akud, siis muidugi siis vastavalt sellele tehaksegi investeerimisotsused ja neil on kõigest üks kott, kust raha võtta. nii et äh, me oleme veendunud, et vesinikuajamiga autod tulevad, inimestele see meeldib, tehnoloogia on olemas, see on mugav, aga üldine arutelu oli keskendunud just kütuseelemendile, vesinikuelemendile nii et meil läks natukene aega selleks, et selgus majja jõua nüüd tulevane ühisettevõte ei tohiks keskenduda mitte ainult transpordile. ja just sellepärast see ongi minu jaoks nii huvitav töötada selles valdkonnas me räägime siin sektorite integreerimisest, olen nõus täiesti teie kolleegiga, kes ütles, et, et äh, see ei saa olla eesmärk omaette, aga sektorite ühendamine on tähtis selleks, et äh, energia ümberkujundamisel erinevad valdkonnad teeksid tööd, et me saaksime erinevad energiavõrgud, elektri ja gaasivõrgu omavahel ühendada, selleks on vaja vesinikku, sul on seda vaja. ja kui ühisettevõte tulevikus keskendub ainult ühele aspektile, ainult söele või ainult transpordile, siis kukub kukub ta läbi, sest äh, vesinik on siin võtmetehnoloogia selleks, et äh, sektoreid omavahel ühendada ja alternatiivne, alternatiivsed energiaallikad siis äh, kütuseks muuta, mida saab siis kasutada sõitmiseks, kütmiseks ja nii edasi. Kristjan Eeler on väga raske leida kedagi, kes Horisont kahte tuhande kahekümne tunneks paremini kui sina ja ma tean, et sa oled sellega väga pikalt ja laialt tegelenud, kuid ma olen leidnud, kuid ma leian, et kurss on õige ja pudelikaelaks on liikmesriigid kuid ma võin teile kinnitada ja kohe lõpetan, et teist korda energia eest vastutavad ministrid on vesiniku pannud prioriteediks viimane ametlik äh, energiaministrite kohtumine toimus Linzis, Austrias, järgmine toimub Bukarestis ja seal räägid, mõlemal puhul räägitakse ja räägiti siis vesinikust. ministrid on vägagi avatud sellele küsimusele, kuid nad peavad oma tegevust kiirendama, sellepärast Aasia ja Hiina on praegusel hetkel palju kiiremini arenemas. aitäh, Jorgo, aitäh, professor, teile vastuste eest tõesti oli väga huvitav äh, kuulata ära teie arvamusi. eile toimus Euroopa Energiafoorum ja Rahvusvahelise Alternatiivsete Energiaallikate Ameti esindajad olid kohal ning nemad väga tihti ei kasutanud sõna vesinik. ma küsisin neilt vesiniku kohta, sest see on väga tähtis ning nende vastus oli, et alternatiivsed energiaallikad on lihtsalt osa toorainest. aga vesiniku puhul see ju ei ole nii, sellepärast et meil ei ole vesinikku, puhast vesinikku looduses. nii et äh, on see tõesti natukene teistmoodi küsimus ja aitäh teile kõikide nende selgituste ja lähenemise eest, sest see küsimus on palju keerulisem. et ähm, kas on siis nii-öelda lihtne alternatiivne energiaallikas ja siis ka võrgustik, võib-olla gaasi puhul see alguses oli nii, aga üleüldiselt see pole nii ja muidugi ladustamine tuleb siia veel juurde, me peame nüüd sisse viima midagi ka vesiniku puhul, mis oleks nii-öelda äh, alternatiivse maiguga. aitäh teile ja meie kuulamise viimane osa, meie tänase kohtumise viimane osa näited energiasüsteemi ümberkujundamisest Saksamaalt. Rafal Paitšok äh, Ida-Euroopa Uuringute Keskusest äh, kliima- ja energiapoliitika ekspert Saksamaalt äh, ja ta tahabki rääkida siis energiasüsteemi ümberkujundamisest Saksamaal ja siis kliimapoliitika Euroopa Liidus on ka tema uurimisvaldkond. Saksamaa majandus üleüldiselt huvitab teda ja Saksamaa energiapoliitika ja söe energiatööstuse ebakindel tulevik Saksamaal oli teie viimane teadustöö aitäh teile, väga huvitav kõik, aitäh tulemast. mis keeles te soovite rääkida? Inglise keeles, ütleb kõneleja. no võib ka inglise keeles. tere. tere hommikust, mul on suur au siin selle auväärse kuulajaskonna ees sõna võtta. ja lühidalt selgitan et äh, idauuringute keskus on valitsuse mõttekoda ja tegeleme siis poliitikatega Poola naabruses. Ähm, varem keskendusime endisele Nõukogude Liidule, aga nüüd Saksamaale ja tegelen Saksamaa energeetika ja tööstuspoliitikaga ja paluti, et ma räägiks äh, kivi, söe kasutamise lõpetamise strateegiatest Saksamaal, ma räägin üldiselt Saksamaa ähm, äh, energeetikast üldiselt ja siis äh, söe kasutamise lõpetamisest, et äh, kahe tuhande kümnendal aastal võeti vastu Saksamaa pikaajaline strateegia ja äh, eesmärk on siis äh, energiasüsteemi ja majanduse süsinikuheite äh, lähendamine et, et äh, kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti peaks süsinikuheide vähendama ja, ja on, peaks kasvama taastuvate energiaallikate osa, see on pikaajaline strateegia kõneleja mikrofoniga on mingeid probleeme. ja see loob siis äh, ettevõtetele turvalise keskkonna kasvamiseks, et kui vaadata poliitilisi eesmärke, siis siin on äh, need välja toodud kollasega, et strateegia puudutab äh, siin majandust ja majanduskasvu ja innovatsiooni, et see ei ole mitte ainult energeetikastrateegia, vaid üldine maja, majanduse ümberkorraldamise strateegia ja pol-, Saksamaa poliitikud ja tööstuse esindajad äh, mõistavad seda nii, et vaja on ähm, üleminekut energeetikas ja see annab võimalusi majandus, majanduse kasvuks. ja kuidas Saksamaa oma eesmärke täidab, me näeme siin graafikul, et Saksamaa on teel kahe tuhande kahekümnendaks aastaks jõudma äh, oma äh, kaheksateistkümne protsendi eesmärgini ja ja neljakümne protsendini jõuti juba äh,. nii et Saksamaa on siin eesmärgist juba kaugemale jõudnud. ja kliimapoliitika ja eesmärgid heitnud, et äh, Saksamaa praegu ei ole oma eesmärke saavutamas heidete osas, et valitsus on juba öelnud, et äh, valitsus oma neljakümne protsendise heitme vähendamise eesmärki kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei saavuta, aga endiselt väidetakse, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk saavutatakse et, et viiekümne viie protsendi võrra vähendatakse heidet sel aastal valitsus tahab võtta vastu kliimapoliitilise eelnõu, mis äh, looks siduvad äh, kohustused äh, heitmete emiteerijatele ja siin on näha CO2 heide elektri tootusest, tootmisest, et siin on näha, et probleemiks on see ähm, söetööstus ähm,, söö, sööst e-, e-, energiat, elektri tootmine, et umbes kaheksakümmend protsenti võrra ja umbes nelikümmend protsenti elektrienergiast toodetakse söest. ja nüüd söe kasutamise lõpetamine. on olemas poliitiline konsensus, mida, mis näeb ette, et söe kasutamine lõpetatakse. on olemas ekspertkomisjon ja lobistid äh, on samuti viimased pool aastat seda asja arutanud ja eelmisel äh, kuul tulid välja ettepanekuga, see on siin äh, graafikul ära toodud, et kahe tuhande kolmekümne viiendaks või kolmekümne kaheksandaks aastaks peaksid olema välja lülitatud kõik söepõhised Saksamaa elektrijaamad ja väga innukalt arutati struktuurivahendeid äh, söe kasutamise lõpetamiseks, et kui palju raha peaksid need piirkonnad saama, kes praegu sõltuvad äh, söest elektri tootmisest ja et kuidas äh, tuleks seda üleminekut hallata. ja seni see programm, millega komisjon välja on tulnud, peaks minema maksma nelikümmend miljardit eurot järgmine, järgneva kahekümne aasta jooksul ja nagu enne ka mainisin, söe kasutamise lõpetamine ei ole veel äh, seaduses sätestatud, aga peame võtma arvesse, et see nii läheb. ja mis mõju sellel oleks, et mis puudutab energiaallikate kombinatsiooni, siis äh, uuenevate energiaallikate osakaal kasvab nagu seninigi. kahe tuhande kolmekümne viiendaks aastaks äh, oleks uuenevate energiaallikate osakaal vähemalt viis, kuuskümmend protsenti ja veelgi olulisem on see, et äh, loodusliku gaasi osakaal äh, samuti kasvab viiekordselt võrreldes äh, selle aasta arvuga et, et kuni nelikümmend protsenti elektrienergiast võib-olla siis toodetakse looduslikust gaasist ja see mõjutaks gaasi osakaalu energiaallikate äh, segus ja see mõjutab väga tugevalt ka Euroopa Liidu gaasiturgu. ja söe kasutamise lõpetamise põhjuseks on esiteks CO2 heitme vähendamine kliimapoliitika, aga me näeme seda siin tabelis ka, et et äh, heide ei ole siin kõik, äh, mis puudutab elektritootmist, et selleks, et oma e, eesmärki saavutada, vähendada ähm, viiekümne viie protsendi võrra heidet, on vaja täiendavaid meetmeid äh, hoonete sektoris, transpordisektoris, tööstussektoris. ma arvan, et äh, transpordisektor on kõige problemaatilisem, me teame, et Saksamaa autotööstus on väga mõjukas ähm, lobi tegemises ja seni ei ole nad tegelikult äh, oma lubadusi täitnud ja isegi soovivad mingeid meetmeid peatada. ja kuidas see mõjutab siis äh, elektrienergia hinda, et äh, siin sellelt graafikult näete, et päikese- ja tuuleenergia hind järjest väheneb isegi kahe tuhande kolmekümne viienda aastani. siin sellest aspektist äh, uuenevate energiaallikate osa suurendamine mõjutab positiivselt äh, elektrienergia hinda ja siin graafikul on näha LCOI osakaalu. siin ei võeta arvesse CO2 ähm, saastekvoote, millel on samuti oma osa ja milline oleks siis äh, poliitiline mõju, kui Saksamaa söe kasutamise lõpetaks, siin kaardil on näha äh, need riigid, mis äh, ei tooda üldse elektrienergiat söest, on juba otsustanud äh, söe tootmise lõpetada või siis ei ole seda otsustanud, et see on selline üsna tasakaalustatud otsus, et kui Saksamaa otsustab söe kasutamise lõpetada, siis ainult äh, osa ähm, äh, Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest, muuhulgas minu äh, koduriik, äh, jätkavad söe kasutamist ja see tekitab konflikte ja ei ole poliitilist ühtsust energeetika ja kliimapoliitikates, me peame ka sellele mõtlema ja võib-olla peame ette nägema stiimulid äh, riikidele, mis äh, samuti äh, asuvad söe kasutamise lõpetamise teele ja viimasel kaardil on ära toodud see, kui palju sütt kaevandatakse ja kasutatakse Euroopas. Poola, Tšehhi Vabariik kasutavad palju sütt Liidut ja vaadake palun Lõuna-Euroopat, Balkani riike. kõik need riigid kasutavad pruunsütt ja kui me ei taha tulevikus näha, et äh, Saksamaa söe kasutamise lõpetamisega äh, seoses viiakse Balkanile kõik need äh, masinad, mida seal on kasutatud, et need viiakse siis Balkanile või Lõuna-Euroopasse, siis me peame ilmselt leidma ka mingid stiimulid nendele riikidele, et see nii ei läheks. aitäh, väga huvitav näide. aitäh kõigi nende kaartide eest ja nüüd mm, professor Jürgen Friedrich Hake, energeetika ja kliimauuringute instituut e, Jülichist e, ja Saksamaa Eh, ekspert, kes tegeleb energiapoliitika muutustega ja tegelete siis ka nende tehniliste võimalustega, kuidas vähendada kas kasvuhoonegaaside heidet. aitäh. ma olen täna viimane kõneleja ja see ja mul ei ole lihtne, kuna kõik peamised äh, faktid on juba siin äh, ära mainitud, et mida saaks ähm, järeldada sellest arutelust. nimelt äh, suurel määral oleme üksmeelel oma seisukohtades, äh, mis puudutavad seda, et kuidas me peaksime oma riiklikke energeetikasüsteeme muutma, et me teame, mida vaja on. meil on oma eesmärgid äh, olemas, need on võib-olla riigiti erinevad mingil määral, aga maailm oleks väga igav, kui meil üldse mingeid erinevusi ei oleks. nii et äh, ma siin asju üle ei korda sest professorina mina teie Saksamaa-alases äh, esitluses mingeid vigu ei leidnud, nii et aitäh. ja tahaksin keskenduda praegusele olukorrale Saksamaal. Te kõik teate seda, mis siin kirjas on, see on äh, kümme aastat tagasi, ähm, kui me oma ähm, eesmärgid äh, avaldasime, siis avaldati see brošüür ja toona seda kõike väga palju arutati, sest see üleminek ei meeldinud kõigile meie ühiskonna osadele ja ja seda jälgiti väga ähm, kahtlustavalt ka liikmesriikidest, et mida need hullud sakslased äh, üldse kavatsevad teha. nii et kui äh, vaadata, siis mis äh, on millega tegemist on, siis peamiseks eesmärgiks on äh, kasvuhoonegaaside heite vähendamine kõigis sektorites ja see eesmärk kaob ära ja see mõjutab väga palju äh, tulevast energiasüsteemi ja peame mõtlema sellele, et äh, kõik järgnevad strateegiad ja soovid ja eesmärgid on ajendatud sellest peamisest prioriteedist minu koduriigis. ja te olete seda juba näinud, andmed on sellised, et praegu me pärast seda, kui meil oli pikk pikk arutelu tuumaenergia kasutamise lõpetamise alal, siis nüüd me arutame seda, kuidas lõpetada söeenergia kasutamist ja see on väga suur väljakutse ja siin äh, on jälle kuulda neid äh, hääli, et see ei ole üldse võimalik, et äh, kogu Saksamaa impeerium kukub kokku. ja vanema teadlasena saan öelda, et ma olen väga palju muinasjutte kuulnud Saksamaa tuleviku kohta ja tulevase energiasüsteemi kohta, et kui ma kuulen, et katastroof on ukse ees ja et me ei ole mitte kunagi võimelised oma eesmärke saavutama, siis ma lihtsalt enam edasi ei kuula, sest sest see jutt tõesti ei ole väärt seda paberit, millele see trükitud on nii et kui me nüüd arutame söe kasutamise lõpetamist, siis me keskendume arutelus peamiselt pruunsöö tulevikule ja keskendume sellele, et mis aja jooksul on võimalik neid struktuurilisi muutusi vastavates riigi, piirkondades teha ja seal on äh, jälle olulised töökohad ja raha nii et kokkuvõttes need probleemid, millega me seni kokku puutunud oleme energiasüsteemi ümberkorraldamisel, on, et äh, me vähendame oma tehnoloogiaportfelli ja söe äh, kasutamise lõpetamine äh, mm, suurendab neid võimalusi ja üks asi, mida samuti väga palju arutatakse seoses selle tehnoloogiaportfelliga, on, et me peame hakkama saama suureneva volatiilsusega energia ta-, tarnimisel ja siin on jälle kuulda neid äh, jutte, et äh, järgmisel aastal või millal iganes äh, tuleb suur elektrikatkestus, me oleme üsna, ma olen üsna kindel, et seni me oleme selle volitiil-, volatiilsusega üsna hästi hakkama saanud ja loomulikult äh, alati on eesootavaid väljakutseid, aga selle teabe alusel, mis mul on, ma ei ole volatiilsuse osas väga mures, sellepärast et me saame selle, seda hallata, kui seda teha ratsionaalselt. kui meie tuleviku strateegiate puhul lähku, lähtuda rohkem emotsioonidest, siis me ei ole edukad, aga kui me äh, tehniliselt äh, läheneme ja meil on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad volatiilsust hallata, siis ma ei oleks ähm, hirmul elektrikatkestuste ees. ja me näeme raskusi ka võrgu ümberkorraldamisel. mul kästi rääkida aeglaselt, et äh, tõlgid hästi aru saaks esimees ütleb, et tõlgid lähevad varsti ära ja me jääme ainult inglise keelega. kõneleja ütleb, et mul on siiski kaheksa minutit aega. et ähm, võrgu ümberkorraldamine on suureks väljakutseks ja me oleme näinud, et siin on olnud palju viivitusi, me oleme oma ajakavast maha jäänud ja meil arutatakse ka kulude küsimust ja et inimestele ei meeldi, kui nende tagaaias on ähm, e-, elektri kõrgepingeliinid, siis meil mõeldakse rohkem sellele, et viia elektrijuhtmed maa alla. ja lõppkasutajad, meil on väga palju projekte, mis tegelevad tõhususe kasutamisega ja kasvuhoonegaaside vähendamisega aga mida seni täna hommikul mainitud ei ole, on see, et kuidas avalikkus sellega nõus on, et isegi kui toetus üldiselt eh, energiasüsteemi ümberkorraldamise eesmärkide osas on suur, on meil ikkagi väga palju neid eh, inimesi, kes ei taha neid asju näha toimumas oma tagaaias. nii et <laughs> siin on see arutelu, mida me täna arutame, aruanne, mida me täna arutame, see on eh, see komisjoni äh, tulemuste aruanne, mis on esitatud äh, valitsusele ja nüüd on arutelu, et mil määral peaks sellest saama äh, riigi ametlik energeetikapoliitika ja kokkuvõttes näeme me esmastest reaktsioonidest sellele aruandele <clears throat> seda, et meil on siin arutelu, mis puudutab huvitatud osapoolte esindatust, et need, kes ei ole olnud selle komisjoni liikmed, nemad arvavad, et nad oleksid pidanud olnud, ole, oleksid pidanud olema selle komisjoni liikmed, nii et nad äh, tegelevad kaebuste esitamisega ja küsimus on, et kuidas on parlament esindatud selles protsessis, sest äh, parlamendis kardetakse, et äh, et parlamendist minnakse mööda, et parlamenti ei kaasata äh, otsuste tegemisse ja siin mainiti juba äh, ka rahastamist, ei ole kindel, ei ole selge, et mil määral need äh, nelikümmend miljardit eurot äh, on rahastamist, palju seal rahastatakse ja mis on selle ümberkorraldamise eesmärk, et me liiga palju keskendume energiasüsteemi ümberkorraldamisele, aga tegelik küsimus on, et mis suunas me peaksime oma majanduses, majandust arendama, et mis saab nendest töökohtadest, mis väljavaated oleksid neil inimestel leida tööd teistes valdkondades, mis on ühiskonna jaoks olulised, sest muidu ei ole avalikkuse toetust selle ümberkorraldamise jaoks tulevikus. ja tahaksin välja tuua veel ühe aspekti, et kui me lõpetame söe kasutamise, siis nüüd on alanud arutelu äh, seoses äh, äh, teise Nord äh, Streami äh, torujuhtmega, et äh, inimesed, paljud inimesed arvavad, et tuleb vajakajäämine seoses uuenevate energiaallikatega ja siis ei ole ka enam sütt ja nüüd on selle Nord Stream kahe esitamine eh,, ehitamine väga kuumaks küsimuseks. ja see on minu poolt kõik. aitäh väga huvitav ka kogu Euroopa Liidu aspektist. aitäh. esimees äh, tänab tõlke ja küsib, et kas on võimalik esitada üks äh, küsimus poola keeles. viimane küsimus poola keeles ja siis jätkame inglise keeles. aitäh selle võimaluse eest. ja minu küsimus on, et see söe kasutamise lõpetamine puudutab siis äh, nii soojusenergia kui elektri tootmist, äh, koostootmist, et äh, viimati selline koostootmisjaam avati Hamburgi lähedal ja lähemas tulevikus seda tõenäoliselt kinni ei panda. aga ähm, Nord Stream kaks, ähm, see äh, tähendab, et need äh, proportsioonid ei ole kuuskümmend, nelikümmend äh, gaasi kahjuks, vaid vastupidi. ja kas tegemist on aurukatlate või gaasiturbiinidega elektri tootmise puhul? kõneleja tänab tõlke ja ütleb